parlamendi täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks. kahekümne seitsmendal veebruaril vastu võetud dokumendid ja protokollid on teile esitatud, kas kellelgi on selle kohta märkusi või kommentaare? ei ole. lugupeetud daamid ja härrad, kaks kuud tagasi Razan Naitoju, kunagine Sahhari, Sahharovi preemia laureaat